et Haiti inimesed on väga vastupidavad ja nad väärivad, et neid aidatakse, on tõepoolest õige. suur tänu, suur tänu, proua volinik, arutelu on lõppenud. kallid kolleegid vastavalt päevakorrale tuleb nüüd äh, ühisele arutelule kalandusküsimust puudutav Barandika äh, raport, Kalaheri, Grobartšiki ja Ferreira raportid. kõigepealt kuulame ära raportöörid ja aru, alustame proua Bilbao Barandikast, neli minutit on teil, proua. suur tänu, härra president alustuseks tahaksin ma tänada Biskaia lahe kalandussektori esindajaid. meil on nüüd vaja komisjonipoolseid samme, me peame vältima seda, et kalandus hävineks selles piirkonnas, aga samas me peame säilitama kala, äh, kalavarud ja see on väga tähtis nii majanduslikust kui sotsiaalsest seisukohast ja sellega seonduvad teadusuuringud, teaduslikud raportid, mis on koostanud, koostatud ja riikide poolsed kohustused peavad alati ka tuginema teadusuuringutele. E, meie esitasime omapoolse ettepaneku juba juunis kaks tuhat üheksa, nüüd me oleme teinud tihedat koostööd kalandussektoriga Hispaanias, Prantsusmaa, erinevate esi, esindaja, kalandussektori esindajatega äh, ja äh, oleme koostanud ühise ettepaneku, mis võeti suure häälteenamusega äh, parlamendis vastu. nüüd on meil Lissaboni lepe ja Lissaboni leppe ellurakendamine ja nüüd me palusime suunavat hääletust äh, kalanduskomisjonis suhtumine oli osalev, avatud, aga samas komisjon ei ole sellist lähenemist üles näidanud me teame, et praegu töötatakse välja määruse eelnõu ja meil on suuri kahtlusi eh, nende tööde käigu osas. Eh, Hispaania eesistumise ajal me arutasime seda küsimust eesistujaga ja triloogi päeval Hispaania eesistujana ütles meile, et Prantsuse valitsuse palvel eh, üt-, uuris Hispaania eesistujana seda ja öö, oli probleeme õigusliku alusega ja nüüd ma äh, pöördusin äh, tulevase eesistuja poole ja tahaks ja küsisin eesistujalt, et millised on nende eesmärgid ja mulle öeldi, et ärge olge kannatamatu. Te olete tõlkimiseks liiga kiire, ütleb president kõnelejale. Hispaania E-, eesistumise lõpp, lõpus äh, pöördusime uus, uue eesistuja poole ja küsisin, kas neil on kavas läbi viia selleteemalisi läbirääkimisi, mulle öeldi, et ei ole vaja kiirustada ja kui ma nägin, et nõukogu ei soovi edasi liikuda, siis ma arvasin, et nii nagu õigustalitus soovitas, peaks uuesti läbi viima äh, suunava hääletuse ja seal lükati tagasi kolm muudatusettepanekut, mis on esmatähtsad äh, selle sektori jaoks, null koma neli protsenti ekspluatatsiooni ekspluatatsiooni tase, ekspluatatsiooni määr, kalavarude ekspluatatsiooni määr. edasi see, mis puudutab lu-, lubatud kogupüügi taset, aga me peame endale esitama küsimuse, et kuidas asjaolu, kuidas lood praegu on, ka teaduslikul komiteel ei ole piisavalt informatsiooni selleks, et kala öö, kalapüügi, kogupüügi taset täpselt paika panna. me tegime ettepaneku, et me me peaksime vähendama kümme protsenti, aga mitte kakskümmend viis protsenti, nii et kümme tuhat tonni. ja komisjon ja nõukogu omalt poolt ei järginud seda, milles me olime varasemalt kokku, kokku leppinud ja vastavalt informats-, ebaametlikule informatsioonile äh, teame me, et nõukogu tahab kõik selle tagasi võtta ja vaikida selle, selle osas üldse ja nüüd me tahaks, tahaksime küsida Belgialt eesistujana, miks soovitakse see ettepanek tagasi võtta, sest me töötame neliteist viimast kuud selle küsimuse kallal, kõik on väga segane. komisjoni ja nõukogu poole pealt see viis, kuidas praegu tööd tehakse, on mitte, mitte selge ega läbipaistev ja see ei ole sugugi hea selle majandussektori jaoks, sellepärast et me peame saatma neile selgeid sõnumeid ja alates septembrist kaks tuhat üheksa ei eh, saa nad aru, kuidas, milline olukord täpselt on ja me peame arvesse võtma ka Lissaboni lepingus kirjutatud et osalus, läbipaistvus, et ma palun teid, üritage arvesse võtta ka kõike seda, sellepärast et sellel tuginebki Euroopa ülesehitus suur tänu, proua Bilbao. härra Kalaher, teil on neli minutit, neli minutit, härra Kala-. president ja volinik, kolleegid. kõigepealt ma tahaksin äh, tänada kõiki kes minuga tegid koostööd selle väga olulise raporti ettevalmistamisel, mis käsitleb siis Atlandi ookeani harilikust tauriidivarusid. tahaksin tänada variraportööre, kalanduskomisjoni sekretariaati, pelaagiliste liikide nõuandekomisjoni ja samuti komisjoni ja nõukogu kogu selle abi ja toetuse eest. just nimelt läbi selle koostöö äh, ja nende inimeste ideede õnnestuski mul koostada see raport, mida me täna arutame. ma loodan, et äh, see raport leiab ka üldist äh, heakskiitu. E, tegemist on olulise panu pa,, ettepanekuga, mis puudutab Euroopa kalandussektorit ning selle sektori jätkusuutlikku arengut tegemist oli siis äh, Johannesburgi tippkohtumisega, kus otsustati, et tuleb kalavarud viia sellisele tasemele, mis võimaldaks siis maksimaalset saagikust. komisjoni ettepanek on välja töötatud äh, tihedas koostöös teadlastega, kes on selle ettepanekuga esi, esitatud äh, läbi kolm, et pidevalt on kogutud andmeid küll äh, harilikus tauriidi varude kohta, aga need andmed ei olnud piisavad, et teadlased oleksid saanud hinnata, milline on varude seis. väljakutud majanduskava arvestab nende probleemidega, kehtestades äh, valemi laevade jaoks, mis harilikus tauriidi püügiga tegelevad seega luuakse mehhanism, mis kehtestab siis iga-aastase ülempiiri äh, harilikus tauriidi püügile siis kõnealuses piirkonnas. see majanduskava peaks siis käivituma kahe tuhande kahe, pidi juba käivituma kahe tuhande kaheksanda aasta lõpus, aga äh, lükkus edasi Lissaboni lepingu jõustumise tõttu loomulikult nõukogul on õigus äh, püügikvoote jagada eesistujamaa Belgia tuli välja ettepanekuga, mis võimaldaks nõukogul olla siis paindlik äh, selle kogu, lubatud kogupüügi osas. ma leian, et äh, eesistujamaa ettepanek, mis võeti vastu ka kalanduskomisjonis, kaitseb nõukogu ainuõigust kalanduskvoote jagada ma tahaksin äh, arutada muudatusettepanekuid, mille on teinud äh, Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid ja kuue, mis puudutab, ja need ettepanekud puudutavad siis Biskaia lahte. ma tahaksin öelda, et ma sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekut toetan, aga kuue ja Rahvapartei muudatusettepanekuid ma toetada ei saa ja ma selgitaksin, miks Äh, teadlased on äh, väga selgelt öeldud, et tegemist on liigiga, mis esineb kogu selles geograafilises piirkonnas. kui parlament võtab vastu Rahvapartei ja kuue ettepanekut, siis äh, muutuks selle majanduskava rakendamine lihtsalt mõttetuks, tuleks eraldada kaks erinevat püügikvooti ühe ja sama liigi jaoks. ma tahaksin öelda, et sellega me looksime Äh, väga ohtliku ja väga tõsise prets-, pretsedendi tulevaste harilikus Tariidi majanduskavade jaoks me, äh, me ju ikkagi tegeleme ainult ühe konkreetse liigi püügiga ja inimesed, kes on sellise, kes tahavad eraldi kvoote, lähtuvad isiklikest huvidest ja liikmesriikide huvidest, aga meie arutame ikkagi ühist kalanduspoliitikat ja me peaksime ka sellest lähtuma. hispaanlastel ja portugallastel on oma mured loomulikult ja ma saan nende muredest aru ja me oleme sellega ka muudatuses seitse aruta-, arvestanud. seal on väga selgelt öeldud, et seda kava rakendatakse ellu, arvestades ajalooliselt kogutud andmeid, nii et, et kui see ettepanek on nõukogu, nõukogule vastuvõetav, samuti pelaagiliste liikide piirkondlikule nõuandekomisjonile, siis loodetavasti on see vastuvõetav ka Hispaania ja Portugali ko kolleegidele, aga jätame poliitika sellest praegu kõrvale, aitäh. suur tänu ja nüüd ma siis annan sõna järgmisele järgmisele raportöörile härra Grobatšekile. Eh, daamid ja härrad, lugupeetud volinik. kõik teie eh, hulgast on, eh, paljud teie hulgast on andnud kaasa selle raporti koostamisele, ma tahaksin tänada variraportööre, ma tahan tänada toetuse eest ka kalanduskomisjoni, me saime täieliku üksmeele. ma tänan teid kõiki ja tänan teid veel kord selle raporti eesmärk oli käsitleda eh, lesta ja hariliku kammelja eh, püüki Läänemeres ja et eh, ei oleks tagasiheidet, nagu see praegusel kujul on. teatud kalaliikide puhul ja tegelikult nii, nagu on siin öeldud artiklis viisteist Eh, mis puudutab eh, eh, mis puudutab nüüd seda nõukogu määrust kakskümmend üks, kaheksakümmend seitse, kaks tuhat viisteist, siis kaaspüüki ei ole võimalik realiseerida äriliselt ja sellepärast neid visatakse, need kalad visatakse ära. nii et, et visatakse ära elus kala, elus lest. ja see ei taga selle äh, äh, selle äh, liigi säilimist, nii et meie eesmärk on see, et tagasiheidet ei toimuks ja siin peab viima sisse muutusi selleks, et oleks võimalik tagada mm, nende liikide parem ja jätkusuutlikum majandamine. mis nüüd puudutab kammeljat, või siis teist, teisi selle eh, liigi kalu, siis eh, tagasiheide mõjub väga halvasti selle kalavarule üldse. mulle tundub, et kui me eh, tagasiheite täielikult keerame, keelame, siis annab see Eh, võimaluse eh, püüda massiliselt alamõõdulist turska. vaadakem andmeid. ja seepärast, aga andmed on üsna lünklikud ja sellepärast on meil vaja just nimelt eh, andmeid koguda, väga täpselt kirja panna. see annab meile võimaluse saada aru, kui palju kala lossitakse. muidu äh, ei ole äh, pikaajaliselt Balti meres realistlikult võimalik säilitada nende äh, kalaliikide arvukust. selleks, et reguleerida püüki Balti mere, Läänemeres, siis peab ütlema, et tööstuslik kalapüük Läänemeres on äärmiselt ohtlik, kuna see meri on erakordselt tundlik. ja seda on välja toodud teadlaste poolt. Äh, nii et Läänemeri on meil kõige äh, õrnema ökosüsteemiga, kõige väärtuslikuma ökosüsteemiga ja seal on toimumas muutused. kalad suudavad kohaneda äh, uute Äh, nende muutustega, nad suudavad valida endale uusi rände ja äh, kudemispaiku, aga see võtab aega. ja sellepärast on meil vaja pikaajalist äh, Läänemeres oleva harilikku lesta ja harilikku kammelja kaitsekava. meil on vaja hõlmata kõiki muutusi, mis selles meres toimuvad sellepärast, et kalavarusid kaitsta. härra Ferreira, neli minutit. suur tänu, härra president. austatud volinik, eksootiliste liikide sissetoomine on üks, mis ohustab äh, kõige rohkem äh, liikide püsimist ja mitme, mitmekesisust. eksootiliste liikide saabumine e, Euroopa rannikule tuleneb tihti vesiviljelusrajastitistest aset leidnud ümberasustamisest või sinna eksootiliste e, liikide asustamisest ja on terve rida Euroopa projekte, mis osalevad projektis Impass, Impass ja see puudutabki eksootiliste liikide kasutamist vesiviljeluses. ja nüüd on meil rohkem detailsemat informatsiooni selle kohta, kuid mis praegusel hetkel toimub. me saame vähendada riske, mis on nende eksootiliste liikidega seotud ja seda läbi selle, kui me vähendame eh, nende levikuvõimalusi. ja see on ka põhjus, mispärast komisjon on tulnud eh, välja omapoolse ettepanekuga, mis puudutab eh, erinevaid lubasid, halduspraktikaid ja komisjon on teinud ettepaneku et me kasutaksime selliseid meetmeid ja selliseid praktikaid, mis tugevnevad eh, teadus- ja tehnilistele uuringutele, aga lõppotsus eh, muidugi saab olla ainult eh, poliitiline. me peame endalt küsima, mida teha nende eksootiliste liikide sissetoomisega kui me kasutame vesiviljeluses eksootilisi liike, siis peab see aset leidma suletud süsteemis, see tähendab, et pea, need rajatised peavad olema väga range kontrolli all, sel moel, et spetsialistid suudaksid kontrollida kõike seda, mis äh, toimub äh, nendes rajatistes see puudutab ka nende liikide äh, transporti nende ra-, nendesse rajatistesse ja öö, nende liikide ümberasustamist nendest rajatistest. me oleme välja pakkunud väga mitmeid muudatusettepanekuid komisjonipoolsesse ettepanekusse. vesiviljeluse jätkusuutlikkus, see tähendab see seda, et me peame tugevdama ja panustama ka teadusuuringutesse ja teadusuuringud äh, omakorda tuginevad meie kohalike liikide uurimisele. me peame uurima ka teisi liike, aga me peame tagama oma kohalike liikide säilimise. nii et see õigusakti ettepanek peab rõhutama just ka sel-, selliste teadusuuringute toetamist. muidugi me peame aitama kaasa vesiviljeluse arengule, aga me peame vältima ja võitlema erinevate riskide vastu ja meil on vaja teadusuuringute raampro-, programmi eh, selleks, et koondada erinevad uurimused ja ma tänaksin südamest variraportööre kogu ära tehtud töö eest ja suur tänu ka nõukogu ja komisjoni talitustele nendepoolse panuse eest ja suur tänu ka eesistujale ja hisp-, eelmisele eesistujale Hispaaniale. Euroopa Komisjoni nimel on nüüd sõna proua äh, volinikul, proua Domeneki. Äh, lugupeetud president, daamid ja härrad, lugupeetud saadikud, kõigepealt äh, kõneleksin Anšoovise pikaajalisest majandamiskavast kõigepealt äh, tahaksin tänada raportööri proua Bilbaod ja kõiki, kõiki kalanduskomisjoni liikmeid selle töö eest, mida nad selle ettepaneku kallal on teinud. tahaksin öelda proua Bilbaole, et asi on tõepoolest viibinud, selle ettepaneku vastuvõtmine on viibinud, aga ma tahaksin öelda ka seda, et oli täiesti selge, et komisjon on teinud tõesti kõike selleks, et asjad jälle liikuma hakkaks Anšoovise varud äh, Biskaia lahes äh, sattusid hävinguohtu ning seetõttu püük kahe tuhande viiendal aastal ka lõpetati. Äh, viis aastat hiljem alustati püügiga uuesti, seega siis jaanuaris kaks tuhat kümme möödunud juulis kinnitasid teadlased, et kalavarud on üle selle piiri, mis püüki võimaldab ja seega me seadsimegi siis äh, viieteist tuhande tonnise lubatava kogupüüginormi. mul on väga hea meel näha, et äh, ettepanek, mis tehti, aitab meil juba praegu neid kalavalusid, kalavarusid korralikult majandada. loomulikult äh, püügipiirangud tekitavad tõsiseid probleeme nendele inimestele, kes kalapüügist elatuvad ja me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et selline asi enam kunagi ei korduks. ja ainuke viis, kuidas me seda me saame teha, ongi neid kalavarusid kasutada võimalikult jätkusuutlikult, sest siis on ka väike oht püügi keelustamiseks. meie ettepanek näitab, et seda on võimalik teha Äh, äh, ja tagada niimoodi ka kalapüügi jätkusuutlikkus. kui me äh, ei taha püügi keelustamist, peame püüginormi hoidma kuskil kolmekümne protsendi peal Äh, ma tänan ka parlamendi selle eest, et te olete valmis volitused delegeerima komisjonile, ma toetan teie muudatusettepanekuid, samuti toetan neid muudatusettepanekuid, mis äh, mu-, vi-, äh, puudutavad selle ettepaneku kooskõlla viimist uute kontrollimeetmetega, mis on jõus jaanuarist kaks tuhat kümme. üks erand siiski on, see on seotud Äh, viivitusi, mis puudutab äh, sadamasse jõudmisest teavitamist nelja kuni kahe tunni jooksul. me, see muudatus muudab siis neljatunnist reeglit, mis on uues kontrollimääruses. nagu te teate, see uus kontrollimäärus on jõus selle aasta algusest saadik. mina ei poolda äh, et alles jõustunud dokumenti nii kiiresti hakatakse muutma Äh, seda enam, et äh, kontrollimäärus lubab teatud liikmesriikidel kohalda, kohaldada teatud erandeid. nii et, et äh, meil on olemas manööverdamisruum ja meil ei ole tõesti vaja hakata seda määrust niivõrd kiiresti muutma. aga loomulikult on teil õigus otsustada, mida te, mis teie sooviksite teha. nüüd läheksin edasi siis härra Kallaheri äh, raporti juurde, mis puudutab harilikust tauriidi majandamist ma tahaksin tänada nii raportööri kui ka kõiki kalanduskomisjoni liikmeid, kes on tõesti selle ettepaneku osas teinud suurepärast tööd ja tahaksin teid kogu südamest tänada selle konstruktiivse lähenemise ja suure töö eest. Läänepoolne harilik stauriid on, on üks olulisemaid kalaliike Euroopa Liidu vetes. Äh, antud hetkel on need varud äh, üsna heas seisus ja äh, lubatav kogupüük on äh, ka järgmiseks aastaks enam-vähem sama, mis selleks aastakski. Äh, hiljutised andmed, mida me oleme teadlaselt saanud, ei ole aga kooskõlas sellega, mis võimaldaks meil pikaajalisi majanduskavasid koostada ma loodan, et see plaan, mille me oleme välja äh, töötanud, võimaldab meil iga-aastasest nõukogus kemplemisest edasi minna, me anname suurema stabiilsuse äh, kalandussektorile, võimaldame neil teha pikemaajalisi plaane. Äh, teie toetus nii volituste delegeerimisele kui ka ettepaneku sisule näitab, et parlament ja komisjon on samal teel ma toetan teie muudatusettepanekuid, eh, ka neid, mis puudutab eh, selle ettepaneku kooskõla viimist siis uue kontrollisüsteemiga, mis on jõus jaanuarist kaks tuhat kümme. Eh, see plaan peaks siiski jätma ruumi ka kvootide korrigeerimiseks. üks muudatusettepanek on aga selline, mis meie arvates ei lähe õiges suunas nimelt äh, see, et te olete eesistuja oma kompromissiga nõus, mis puudutab seda pluss-miinus viitkümmend tonni. Äh, selline äh, viiskümmend tuhat tonni, see arv lihtsalt ei tugine ühelegi teaduslikule andmele. miks, miks just viis tuhat, miks mitte kuus tuhat, seitse tuhat? Äh, kui me hakkame seda lubatud kogupüüki üles või allapoole liigutama, siis äh, minu arvates see pikaajaline strateegia ei võimalda meil olukorda korralikult reguleerida. ja nüüd läheksin siis üle äh, Läänemere kalavarude juurde. kõigepealt tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest ja tema raport võeti siis komisjonis ühel häälel vastu. ma tänan kalanduskomisjoni selle toetuse eest selle e-, ettepanekuga me e, hoolitseme selle eest, et meie senine poliitika, mida me oleme Läänemerel ellu viinud, jätka, jätkub ja et on kestetatud püügipiirangud teatud liikidele. härra president, ja nüüd kõneleksin viimasest raportist, mille autoriks on härra Ferreira, mis puudutab siis võõrriike ka selle raporti puhul tahaksin kõigepealt tänada raportööri tehtud töö eest, samuti kalanduskomisjoni tervikuna. nagu te teate, on komisjon otsustanud äh, vesiviljeluse jätkusuutlikku arengut äh, toetada läbi uue vesiviljeluse strateegia. Äh, see näeb ette kõrgetasemelist keskkonnakaitset, aga samuti selliste tingimuste loomist, mis vesiviljeluse arendamist soodustaksid, sest seda meil on vaja. praegune Äh, võõrliikide äh, sissetoomine kinnistes vesiviljelusrajatistes, seda määrust me tahame natukene muuta. me tahame vältida mittevajalikke, äh, mittevajalikku halduskoormat, samas tahame hoolitseda selle eest, et, et veekeskkond oleks kaitstud. loomulikult saame me teha ka rohkem ja seetõttu ma tervitan ka härra Ferreira ettepanekut Äh, suurendada jõupingutusi, mida me teeme vesiviljeluse alaste teadusuuringute vallas, et me eraldaksime sellele valdkonnale rohkem raha. mul on väga hea meel, et äh, arutelud äh, kalanduskomisjonis on viinud kaasa ka kinnise vesiviljelusrajatise parema definitsiooni koostamiseni ma tahaksin öelda, et komisjon võttis selle ettepaneku vastu üks kuu enne Lissaboni lepingu jõustumist, nii et, et meil oli jällegi sama probleem, kalanduskomisjon äh, pakkus välja muudatused, äh, mis aitaks siis äh, selle ettepaneku kooskõlla viia Lissaboni lepinguga. meie arvates on äärmiselt oluline, et seda tehakse, me toetame Euroopa Parlamendi ettepanekuid. samas tuli aga ka ametlikult muuta meie ettepanekut selleks, et sellised sisulised muudatused saaks sisse viia ja sellest ka need viivitused, millest me rääkisime. lõpetuseks tahaksin ma veel kord tänada kõiki raportööre ja kalanduskomisjoni nende raportite eest ja töö eest, mis selles valdkonnas on tehtud, suur aitäh! suur tänu, eh, proua volinik. ja nüüd ma annan sõna fraktsioonide esindajatele, kõigepealt Rahvapartei eh, proua Fraga Esteves kaheks minutiks suur tänu, suur tänu, president, aitäh volinikule ja raportöörile nende suurepärase tööst, mida nad on teinud. nüüd ma tahaksin koondada tähelepanu korralduskavadele. E, sisuga on juba tegul, tegeldud rap, e, raportööride poolt, vaid ma tahaksin rääkida siin institutsionaalsetest väljakutsetest millega me praegu silmitsi seisame parlament on äh, pärast, aasta pärast nõukoguga peetud läbirääkimisi väga vastutustundlikult koostanud need raporteid selleks, et avaldada survet. tegemist on ettepanekutega, eh, mis eh, on tuleviku jaoks väga olulised. parlament on eh, leidnud on valmis kompromissiks nõukogu ja eh, komisjoniga, aga praegusel hetkel peab eh, nõukogu leppima sellega, et pikaajalise majandamiskava sisu peab läbi käima eh, tavalisest õigusloomelisest protsessist, selle aluseks on Lissaboni lepingu artikkel nelikümmend kaks ja täiesti arusaamatu on see, et enne, kui niisugust kohustust ei olnud, peeti parlamendiga eh, nõu eh, kvootide osas ja praegusel hetkel eh, nõukogu nõukogu keeldub sellest, kuigi artikkel neljakümne kolme alusel ta peab seda tegema. kui mõned nendest ettepanekutest asendada uue tekstiga, siis tuleb arvestada ka parlamendi seisukohta, sellepärast et muidu läheb asi eh, kohtusse ja eh, igatahes niisugune, eh, niisugune asi ei ole mõistlik, sest me peame lähtuma aluslepingust, ühtse kalanduspoliitika alus. suur tänu, proua volinik siin on tegemist äh, terve rea väga tehniliste sätetega, aga nende tehniliste sätete taga on väga selge mandaat. Euroopa Parlament ootab teistelt institutsioonidelt, komisjonilt ja nõukogult iga, iga seda, et võetaks vastu otsused meie kalavarude kohta, äh, püügi kohta ja parlament äh, ootab ka seda, et me tugineksime oma otsustes teadusuuringutele. kui me otsustame, et me keelame püüda mingit konkreetset liiki, siis me ei saa läbirääkimisi läbi viia äh, vaadates ainult äh, küsimust ainult poliitilise külje pealt, vaid me peame otsused vastu võtma, tuginedes teaduslikele uuringutele ja ainult see võimaldab meil saada selge ettekujutuse sellest, mis merepõhja veel meil on alles jäänud ja mida me saame äh, püüda, kahjustamata merekeskkonda ja kahjustamata kalavarusid. meil äh, reformime meie ühist kalanduspoliitikat ja nendes raportites me palume teid näidata üles äh, julgust ja palume teid tugineda oma otsustes teadusuuringutele ja seda e-, eesmärgiga säilitada merekeskkond ja ka kalapüük. president, volinik, kolleegid, ma keskendun raportile, mis käsitleb Ansoovise varusid Piskaia lahes ja meie fraktsiooni seisukohale selles raportis, sellepärast et see on väga heaks näiteks selle kohta, kuidas peaks sellisele tundlikule teemale nagu kalandus lähenema kahe tuhande viiendal aastal ansoovise varud äh, kuivasid kokku ülepüügi tõttu, nüüd on kalapüük uuesti alanud, aga me peame seejuures äh, lähtuma ettevaatuspõhimõttest. see on ainukene jätkusuutlik viis, kuidas kalapüügile läheneda, see on meie fraktsiooni seisukoht võib-olla kalandussektor leiab, et äh, meil, et neil õnnestub alguses tõesti rohkem püüda, aga meie fraktsioonis leiame, et me peaksime ikkagi lähtuma ka tulevikus ettevaatuspõhinutest, aitäh! ja proua Löövin kaks minutit. president, lugupeetud saadikud Lissaboni leping on muutnud parlamendi pädevust kalanduspoliitika valdkonnas ning need majanduskavad on esimene proovikivi, mis näitab, kuidas me suudame oma uusi ülesandeid täita. ma arvan, et me oleme selle ülesande kõrgusel olnud, samas me oleme kõik kogenud ka raskeid hetki, teadlaste soovituste osas ei saa teha järeleandmisi. ei, ei saa liialt tugineda sellele, mida kalamehed soovivad, sest et ülepüük on toonud kaasa varude hävimise ning me ei saa ohtu seada kalavarude pikaajalist jätkusuutlikkust seetõttu meie otsustasime, et vaja on pigem ettevaatust kui hasartmänge Äh, kalade lugemine tegelikult ei ole väga raske, saab, neid saab lugeda samamoodi nagu puid ja näha, kas kalavarud on heal järjel või ei. meil on äh, väga palju siiski ebakindlust selles osas, äh, kuidas kalavarus, varusid hinnata ning me peame sellega arvestama, kui me kalavarude ekspluateerimist plaanime Äh, pikaajalisi majanduskavasid ei ole võimalik koheselt paika panna kõigi liigide jaoks. me peame siiski lähenema ökosüsteemidele tervikuna ning äh, meil peaksid olema äh, ikkagi teatud piirid, ma loodan, et me seda oma tulevases kalanduspoliitikas ka arvestame ja ma arvan, et me äh, tõesti austame neid majanduskavasid, sellepärast et meil on neid vaja Euroopa ökosüsteemi huvides ning lõpetuseks ma tahaksin öelda, et ma olen täiesti nõus härra Kälaheriga, et äh, hariliku äh, Stauriidi praegune majandamine on vastuolus teaduslike andmetega. härra Brons uh,. Need küsimused, mis praegu uh, on tõstatatud, ei ole tegelikult eh, päris olulised selle teema juurde, mida me kasutame. oluline on ka eh, Põhjameri ja eh, laevastik. igatahes tundub, et et Briti laevastik põhjaosas kaotab igasuguse tähtsuse sellepärast, et kalastamine saja kolmekümne viie asemel on kusvanud, kuivanud kokku üheksakümne päeva äh, ulatuseni, see tähendab, et äh, nad jäävad ilma oma tööst. kõik see eh, poliitika, mida räägitakse eh,, räägitakse eh, kaaspüügist ja nii edasi, on tegelikult tehtud selleks, et eh, ka kalamehed ei saa elada normaalselt, kõik, mida on kinni püütud, tuleb ka eh, tuua maale, tuleb eh, saata ringlusesse, sest kaaspüügi mereheit on täielik, täielikult vale lähenemine praegusel hetkel on tegemist tugeva lobiga, selle, selle osas lähevad kvoodid kallimaks ja igasugune spekulatsioon peab lõppema ja nüüd edasised kõnelejad, härra Rangel, kaks minutit. suur tänu, härra esimees, volinik, kolleegid e, mina räägin rohkem e, Källageri raportist ja eriti mitmeaastasest e, kavast harilikust tauriidi osas. väga oluline on rääkida paran-, muudatusettepanekutest, eriti nendest, mis tulid Rahvaparteist. me peame arvatama, arvestama eh, rohelist raamatut, mida on koostatud kalanduspoliitika osas, aga vaja on vaadata ka majandus- ja sotsiaalseid küsimusi, eh, eh, jätkusuutlikkust, Äh, äh, siis tootlikkust, aga ka seda, et inimestel peab olema korralik elu ning siis me peame tõmbama vahe läänepoolse ja harilikus tauriidi äh, vahele. me räägime siin A-st ja C-st, seal räägitakse väikekalarit, kaluritest, kes püüavad erinevaid liike Hispaanias ja Portugalis, aga seal, aga kui me vaatame põhja poole, siis kalapüük on äh, tööstuslikum ja see, mida ütlesid äh, rohelised, on väga oluline, me peame tõepoolest viima sisse niisuguse ähm, vahetegemise. ja veel on soovitus kahe tuhande üheteistkümnenda aasta osas eh, hariliku stauriidi püüdmise, püüdmiseks Põhja põhja pool eh, on tegemist tööstusliku kalapüügiga, lõuna pool on tegemist väikse, väikekalapüügiga ja me tõesti nõuame, et niisugust eripära arvestatakse, sest kui me niisugust eripära arvestame, ainult siis me saame saavutada ühtse kalanduspoliitika eesmärke. proua Andreas Varja, üks minut. suur tänu, härra president ma tahaksin tänada kõiki raportööre ja tahaksin rääkida stauriidist ja anšoovisest. mis puudutab anšoovistest, siis kalavarude majandamise ettepanek on väga keerukas ettepanek, see sektor on peaaegu halvatud, probleemid on väga tõsised aga küsimusele ei ole lahendust leitud, sellepärast et ei nõukogu ega komisjon ei ole mingisugust otsust vastu võtnud. ja ma tahaksin siinkohal rõhutada või meelde tuletada Hispaania äh, sotsiaaldemokraatide ettepanekut, me tahame toetada seda sektorit ja äh, meie ettepanekuid toetavad omakorda teadusuuringud ja kõik see, mis on ära toodud ka raportis. arvesse võttes äh, praegust praegust olukorda, siis võib-olla te peaksite arvesse võtma neid ettepanekuid, mis parlament on teinud. E, mis puudutab Stauriidi, siis härra Kallager tõi põhiküsimused välja, me oleme nõus nende ettepanekutega, mis on seotud mitmeaastase kavaga, lubatud kogu, kogupüügi tasemega ja nii edasi sotsiaaldemokraadid esitasid muudatusettepaneku, mis on väga tähtis ja väga tähtis just Hispaania delegatsiooni jaoks. mispärast? seetõttu, et meil on just selline kalandussektor, mis on väikepüügisektor, ja puudutab see just äh, stauriidi. inimesed oma igapäevatööna tegelevad väi-, kal-, väikekalapüügiga ja me peame vältima igasuguseid sotsiaalseid probleeme. muidugi me peame ühelt poolt tagama kalavarude korraliku majandamise, aga me peame tagama ka selle, et säiliks see, see väike kalapüük ja seetõttu ma paluksin, et võetaks arvesse ka meie poolt tehtud ettepanekut. proua Raimers, üks minut palun. härra president, kolleegid, austatud härra president, kallid kolleegid, proua volinik ma tahaksin tänada raportööre, arvesse võttes seda, kui palju tuuakse kala ja kalapüügiga seonduvad Euroopa Liitu sisse, on vaja edendada meie oma äh, vesiviljelust. me peame tagama oma äh, kaluritele ja kalavarudele jätkusuutlikkuse ja meil on vaja täpsemaid andmeid, intensiivsemaid teadusuuringuid ja ainult siis, kui me teame, mis tõeliselt toimub, suudame me äh, tulevikku silmas pidades õigeid otsuseid vastu võtma, võtta. ja on liiga palju bürokraatiat ja piisav ja äh, suhteliselt vähe teadmistel põhinevaid otsuseid ja seetõttu me peame omavahel ühendama majanduse ja keskkonnakaitse, nad ei välista teineteist Eh, nüüd härra Roome Rueda. suur aitäh, ma tahaksin võtta sõna Anšoovise teemal. ma tahaksin rõhutada, et asi ei puuduta mitte ainus eh, kalandussektorit, vaid ka suhteid Nõukogu eh, Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel ma tahaksin rõhutada seda, et Roheliste fraktsioon toetab komisjoni ettepanekuid. keskenduksin oma sõnavõtus kolmele asjale. see, kuidas kalavarusid kasundatakse, meie leiame, et püük ei tohiks minna null koma null kolmest protsendist kõrgemale, nii et, et lubatud kogupüügi osas oleme komisjoniga ühel seisukohal ning äh, see kahekümne viie protsendi piir on meie arvates ka mõistlik, äh, sellepärast et me soovime, et äh, me soovime siiski kalavarusid taastada ja mitte lihtsalt käituda nagu kohtuarstid, kes tegutsevad alles siis, kui patsient on juba surnud. aitäh! ja järgmisena saab sõna härra Kuun kaheks minutiks Äh, president, volinik, kolleegid. mina äh, räägin nõukogu ja parlamendi määrusest, mis puudutab äh, kammelja ja lesta varusid ja ma ei räägi ainult muutustest sellesse määrusesse. meil on kaks, äh, tegemist kahe väga olulise kalaliigiga, mida meie siseturul Euroopa Liidus on väga vaja. on äärmiselt oluline, et me siin teeksime koostööd teadlaste ja aga ka kaluritega, äh, seda eriti siis vette tagasi lastud kalade osas me peame korrektselt hindama, milline on meie kalavarude seis ja mis juhtub kaaspöögiga. Äh, ma arvan, et meie kolleeg on oma raportis väga selgelt välja öeldud, et me peame asju piirama, meil on viis, artikkel viisteist A, mis kindlasti peab sellesse määrusesse sisse minema. Te ütlesid, juba kuulsite, et raportööri arvates on see meie ühine eesmärk ja seda toetas ka kalanduskomisjon. me soovime nii kala vette tagasilaskmist kui ka kaaspüüki piirata. Äh, tihtipeale äh, püütakse ju ka äh, noori karu ja alamõõdulisi kalu ja äh, siis äh, lastakse hiljem vette tagasi. on äärmiselt oluline, et me seejuures kasutaksime tõesti head püügivarustust, et meil oleks võimalik äh, selektiivselt püüda ja et me valiksime ka oma püügiaega sellepärast, et nende valema liigi kudemisperioodid muutuvad, nii et, et me peame selgelt piiritlema püügitsoone ja näitajaid ei tohiks vähendada niimoodi, et anda täiendavaid püügivõimalusi. see ei tohiks olla meie eesmärk ning seetõttu me olemegi teinud need muudatused määrusesse, mida me soovi-, oleme teinud. aitäh, härra Kuun ja proua Ruudust, palun. president äh, proua Taminaki, mul on väga hea meel näha, et me tõesti arutame väga olulisi määrusi kalanduse valdkonnas. ja samuti on mul väga hea meel, et me käsitleme ka vesiviljelust ning äh, Läänemere probleeme ja ma olen tõesti nõukogu ja komisjoniga nõus, et meil on vaja pikaajalisi majanduskavasid. me oleme alati kõnelenud sellest, millised on kõige paremad valemid äh, kalavarude olukorra hindamiseks mul on hea meel näha, et ka Rahvapartei on aru saanud, mis hea on. sellepärast, et nad on esitanud mitmeid muudatusettepanekuid ja ma loodan, et nad hääletavad homme selle raporti poolt. väga tõsine on aga olukord nõukogus. mõned liikmesriigid on vastu komisjoni eh, õigusekspertide seisukohtadele. see aga on vastuolus Lissaboni lepinguga, minu arvates on selline käitumine lubamatu ning ma olen teinud ettepaneku, et me saadame kirja Euroopa kalandusministritele ning ma loodan, et järgmisel paari päeva jooksul saame me selles ettepanekus ka üksmeele, nii et, et me saame näidata, et parlament on ühel meelel ja ei ole nõus sellega, kuidas nõukogu neid kohtleb, aitäh! härra Hutchington, üks minut, härra president, volinik, mina toetan seda jooni, mille on võtnud härra Kallahär oma raportis ja mina hääletan ka selle raporti poolt. ma tahaksin öelda, et põhimõte mitmeaastaste kavade koostamiseks on äärmiselt mõistlik ning see võimaldab eh, mõelda kalanduspoliitikast tuleviku peale ette, see on oluline selle sektori jaoks. aga e, Euroopa kalanduse juhtimises on väga negatiivseid e, aspekte e, on võetud otsustamisoskus ära nende riikide käest või mere inimeste käest, kes elavad nendes piirkondades, eh, kus kalandus on niivõrd oluline, mis aga puudutab eh, tagasiheidet, siis eh, igatahes see on häbiväärne asi ja sellepärast ma loodan, volinik, et te tõepoolest hakkate tegutsema, et ei oleks seda tagasiheite skandaalset olukorda, mis praegusel hetkel on ja et määrust kakskümmend üks kaheksakümmend seitse muudetaks suur tänu ja nüüd äh, härra Monto Troover kaheks minutiks. suur tänu, president. mina äh, koondan tähelepanu kahele raportile, mis räägivad sellest, mida tuleb teha ja mida ei tohiks teha. siin äh, ma siis puudutan anšooviseid ja siis võõrliike vesiviljelusest. anšoovised on just nimelt asi, mida ei tohi teha ja eh, siin me jõuame selle aruteluni nende, selle pädevuse osas, mida on antud Lissaboni lepingu eh, alusel ehm, parlamendile. mina eh, olen rääkinud kaluritega ning praegusel hetkel toimub selles sektoris väga tõsised arutelud sest selgub, et eh, selle majandamiskavaga pole üldse edasi jõutud, nagu sektoril ei olekski üldse tulevikku. Anšoovise kala, kalamehed, kes püüavad anšoovist, on igatahes hädas selle plaaniga, nad ei ole rahul sellega ja niimoodi ei tohiks kalanduspoliitika töötada. Need Äh, selline olukord, kus praegu kõik kõhklevad selles asjas ja kahtlevad, siis äh, peaks see äh, komisjon väga kiirelt tegu, tegutsema. mis aga puudutab võõrliike vesiviljeluses, siis on asjad head, komisjon, nõukogu ja parlament on leidnud üksmeele ilma poliitiliste lahkhelideta ning eh, väga hea on, kui meil tekib eh, vesiviljeluse osa selgem õiguslik olukord ning eh, väga hea, et on vähendatud bürokraatiat, millest kõik on tüdinenud. tõepoolest, bürokraatiat on vähendada vaja sellise tasemeni, kus on teda vaja see ei tohi takistada mitte mingisugust tegevust ja nüüd, kui me siis oleme bürokraatiast lahti saanud, eh, siis on see sektori jaoks väga kasulik, aga olgem siis selles osas järjekindlamad. suur tänu ja meie järgmine kõneleja on härra Sanchez Presedo. suur tänu, härra president. ma keskenduksin Ferreira raportile ma tänan raportööre, kes jõudsid kokkuleppele nõukoguga ja see nõukogu võimaldab meil viia see küsimus vastavusse äh, Lissaboni leppega, eriti just äh, bioloogilise mitmekesisuse ja kõrvalude säilitamise osas, siin me räägime lestaja kammel ja varude öö, äh, majandamisest, aga ei tohi unustada seda, et meil on terve rida tehnilisi sätteid, mis puudutavad kalapüüki selles piirkonnas, aga võib-olla me võiksime kõike seda laiendada ka teiste, teistele val-, eh, valdkondadele, eriti eh, see, mis puudutab kaaspüüki ja öö, eh, kalade vette tagasilaskmist kõik need valdkonnad peavad olema äh, vastavuses Lissaboni, Lissa, Lissaboni leppega, meil on olemas vajalikud standardid ja normid ja selleks, et säilitada meie ökosüsteemid. Kadek, kaks minutit härra president, proua volinik, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin ma tänada meie kolleege Bilbao de Galaheri, eh, Grobatšik ja Ferreirat nende raportite eest. mul on väga hea meel selle üle, et parlament esimesel lugemisel kiitis, kiitis heaks kaks mitmeaastast eh, teadusuuringute kava ja vastavalt Lissaboni leppele on parlamendil kaasotsustusõigus ja mul on väga hea meel kalanduskomisjonis Anšoovise osas vastu võetud otsuse üle, see äh, majandus, majandamiskava võimaldab meil äh, äh, kokkulepet erinevate liik-, liikmesriikide vahel ja see võimaldab meil paika panna ka õiglasemalt püütavad kogused, võimaldab meil täpsemalt paika panna ka laevade kontrolli- ja järelevalvesüsteemi, mida peavad erinevad liikmesriigid, kes neid kalavarusid kasutavad, läbi viima. mis puudutab härra Kalajärvi raportit, keda ma siinkohal tahaksin tänada, siis ma tean, et homme me võtame vastu sellise raporti, mis tagab äh, stauriidi äh, jätkusuutliku säilimise püügi, sellega pannakse paika täpsed kogu, täpne kogupüügitase ja samas tahaksime meelde tuletada ka seda, kuivõrd tähtis on stabi-, Äh, suhtelise stabiilsuse põhimõte, mis minu jaoks on väga tähtis. raportöör rõhutab vajadust võidelda selle vastu, et kaaspüügi raames äh, lastakse merre kalu tagasi ja ma arvan, et me peame lahendama ka õigusliku alusega seonduva öö, äh, probleemi, mis on esmatähtis sel-, meie kalavarude säilitamiseks ja kaitsmiseks ja kalapüügi korraldamiseks ja me peame täpselt paika panema selle, mida kujutab endast tööstuslik kalapüük ja väike kalapüük ja see võimaldab meil kaasa aidata ka ühise kalanduspoliitika reformimisele ja seda rõhutab ka härra Grobartšiku raport, keda ma siinkohal tahaksin tänada tema poolt tehtud töö eest. ja ähm, kalade tagasiajaks meie täielik keelamine ei oleks ka õige ja äh, väga tähtis on see, et kasutatakse selektiivseid kalapüügivahendeid, mis on tähtis nii majanduslikult kui ka keskkonnakaitse seisukohalt. suur tänu, suur tänu, härra Kadek, härra Mirana, palun. Eh, Inu... suur tänu, härra president. Äh, Räägada, äh, rääkida neljast raportist ühe minuti jooksul, see on liiast. aga ma tahaksin rääkida bioloogilisest mitmekesisusest. see peab olema Euroopa Liidu jaoks vesiviljeluse ja kalapüügi osas eh, esmatähtsaks küsimuseks. meie kolleegid on väga head tööd teinud ja te meie eh, kolleeg Ferreira, kes on see, eh, selle valdkonnaga seotud probleemid väga hästi välja toonud. me peame edasi arendama standardeid, mis puudutavad vesi, eh, vesiviljelust, me, reeglid peavad olema võimalikult täpsed, selleks et vältida keskkonna, eh, keskkonda ohustavaid riske. ja eh, väga tähtis on kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja kaitsta ka kohalikke kalaliike Äh, proua volinik, ma loodan, et need sätted, mis puudutavad vesiviljelust, et neid võetakse arvesse ka ühise kalanduspoliitika reformimisel ja leiavad nad kajastamist äh, ühtses ja lihtsustatud määruses. ja ma loodan, et tulevane vesiviljeluse määrus äh, lihtsustab kõiki selle valdkonna menet-, meetmeid, menetlusi. nüüd läheme üle siis vaba mikrofoni juurde ja kõigepealt ma annan sõna härra Valensale üheks minutiks palun. aitäh. esimees, ma sooviksin tänada oma kolleegi härra Grobartšikut hea koostöö eest, mul on väga hea meel et raportis on leidnud kajastamist võiks üks väga oluline punkt. komisjoni kutsutakse üles töötama välja kõikehõlmavat kava, mis käsitleb lesta Läänemeres Äh, volinik äh, Poola kalandusamet on juba aastaid äh, propageerinud sellist kõikehõlmavat lestlaste majandamiskava Läänemeres, aga siiamaani komisjoni poolt ei ole olnud mingit reageeringut. meil on vaja ühtset lestaliste majandamissüsteemi tegemist on äh, liikidega, mis on äh, Läänemere kaluritele väga olulised, eriti just Poola kaluritele ja Euroopa Komisjon peaks selle äh, probleemiga arvestama. härra Kraul on järgmine. härra Crawley, aitäh! ma tahaksin tänada raportööri ja eriti härra Kallaheri mulle jäi silma kohe kaks asja, kõigepealt Äh, erinevate püügipiirkondade loomine ühe kalaliigi jaoks on minu arvates vastutustundetu ja sellele tuleks vastu olla. mis puudutab nüüd äh, kala tagasilaskmist, äh, võib-olla Äh, me peaksime arvestama sellega, et need on äh, tavaline nähtus, mis kaasneb kalapüügiga ja, ja miks selle asemel, et me nad vette tagasi viskame, laseme nad, laseme nad lassida ja maksame ka nende eest, võib-olla mitte just turuväärtusega, aga niimoodi me saaksime vähendada importkala, mis tuleb äh, väljaspoolt Euroopa Liitu ja ujutab meie turud üles, sellepärast et sellest olukorrast me tegelikult võidaksime ju kõik. aitäh aitäh, härra Crowley. ja härra Griffin on nüüd sõnas. president, on väga hea, et Euroopa Liit üritab äh, ohustatud kalaliike säilitada, aga me õnnitleme ennast nende ettepanekute üle liigselt. Äh, eelnevad reeglid, mis Euroopa Liidus on kalanduse vallas vastu võetud, on läbi kukkunud äh, Briti vetest on kala peaaegu välja püütud Euroopa kalanduspoliitika tulemusena ja tegelikult on kalavarude kaitse kohalike kalurite ülesanne ja sellega peaksid tegelema ka kohalikud valitsused, mitte Euroopa Liidu bürokraadid. Briti laevastiku arvates on lahendus lihtne, tuleb kvootide süsteemist, mis toob kaasa ka mere, kalla mere tagasilaskmise ja eh, tuleks lubada siis kõik kala, mis on lossitud, ära kasutada kas inimtarbeks või loomade söödaks. me eh, peaksime Äh, lõpetama kvootidega äh, spekuleerimise. mis tahes kvoodid peaksid kuuluma kaluritele ja sadamatele ja ainult kalurid võiksid nende kvootidega kaubelda. aitäh. Can... suur tänu, nüüd ma näen, et härra Kelly soovib sõna härra president, mina ei ole muidugi asjatundja selles küsimuses, aga kuna mina tulen Iirimaalt, siis äh, kalandussektor on meie jaoks väga oluline, see on oluline kõikide rannikurahvaste jaoks. aga selle teema puhul on käsitlusel väga olulised punktid näiteks see, et ühte varu jagatakse kaheks. E, härra Kälaher ütleb, et see ei ole e, loogiline, sellepärast et tegemist on stauriidiga, see on rändliik ja ma tahaksin, et komisjon võtaks selles osas sõna, kas on mingisugust, e, miskisugust teaduslikku põhjendust, mikspärast seda varu kaheks jagada. mis aga puudutab tagasiheidet, siis mulle tundub, et järjest rohkem on nõudlus turu järele, mis, eh, kala järele, mis on ükstaskõik millise kvaliteediga. suur tänu. järgmine kõneleja. Eh, hiljaaegu püüdsin ma Eh, määrata kindlaks, milline on üldse kalanduspoliitika eh, mõju eh, Briti majandusele, igatahes neli koma seitse miljonit on tõusnud selle arva, ala, ala, alusel toidu hind, see on toonud majandusele kahju üks koma kuus miljardit ja see tegelikult tähendab, et üksteist koma eh, üks miljardit on eh, saanud eh, Briti rahvas sellest kahju, nii et, et alates üheksakümnendatest, tegelikult juba seitsmekümnendatest on ühine kalapoliitika, ühtne kalapoliitika toonud tohutut kasu. kahju ja see mõjutab ka ökoloogiat, tegemist on täieliku äh, Eh, täieliku katastroofiga, sellepärast et igal aastal eh, visatakse merre tagasi ta tapetud kalukalad, lihtsalt tapetakse ning riikidel ei ole mitte mingisugust kontrolli oma eh, territoriaalvete üle, see on hullus. ning lõpuks härra Cortes. austatud härra president, proua volinik anšoovisepüük Biskaia lahes kahe tuhande, eh, peatati kahe tuhande viiendal aastal eh, varude eh, kriitilise vähenemise tõttu. ja nüüd on meil olemas majandamiskava, mis tugineb teaduslikule, teaduslikele kriteeriumitele ja seda toetab ka vastav sektor. aga mina paluksin, et komisjon võtaks oma ettepaneku tagasi ja arva, võtaks arvesse parlamendi ettepanekut. suur tänu! nüüd ma annan sõna volinik Tamanakile ma sooviksin tänada kõiki lugupeetud parlamendisaadikuid nende sõnavõttude eest, tänane arutelu oli tõepoolest väga huvitav. kõigepealt äh, vastaksin äh, proua Fraga märkustele, kes võttis sõna siis Rahvapartei nimel, ta viitas institutsionaalsetele probleemidele arvestades uut, seda uut olukorda, mis meil siis on kujunenud pärast Lissaboni lepingut, jah, ma pean tunnistama, et Lissaboni lepingu jõustumine on loonud uue ajastu ning me soovime selle uue ajastuga kohaneda me tahame väga selgelt välja öelda, et komisjon mõistab ja saab aru sellest seisukohast, et parlamendil peab olema sõnaõigus Äh, pikaajaliste majanduskavade küsimuses. me leiame, et aluslepingud on väga selged selles küsimuses. selline on meie seisukoht, aga nagu te teate, nõukogupoolne reaktsioon on pisut teistsugune, mõned liikmesriigid on reageerinud väga tugevalt, aga üldiselt on ka see üldine vastuseis selline lähe, sellele lähenemisele, nii et, et meil tuleb leida lahendus, muidu meil ei õnnestu neid pikaajalisi majanduskavasid jõustada ja nagu te aru saate, need pikaajalised, pikaajalised majandusplaanid on meie tulevik, me ei saa jätkata sellist lühiajalist äh, lähenemist. nii et, et me peame selle, sellest olukorrast leidma lahenduse. ma olen üritanud äh, kolme, seda teha kolmepoolsetel kohtumisel. ma teen veel kord parlamendile ja nõukogule ettepaneku, et me tuleme kokku ja üritame siis niimoodi lahendust leida, et äh, me töötaksime välja vähemalt mingi kompromissi, aga seda kompromissi on vaja niivõrd kiiresti kui võimalik, sest asjad lihtsalt niimoodi edasi minna ei saa praeguseks on kõik need pikaajalised majanduskavad blokeeritud ja ma tahan, meil on äh, väga olulisi uusi majanduskavasid plaanis, näiteks mis puudutavad pelaagilisi liike ja tegemist on tõesti väga oluliste majanduskavadega, need majanduskavad on valmis ja me lihtsalt ootame nende käivitamiseks institutsionaalset lahendust. mis puudutab teiste fraktsioonide sõnavõtte, siis ma tervitan Äh, härra Arseni Haaglode ja Lõvini sõna, proua Lõvini sõnavõtte. ma olen nendega nõus, et meil on vaja pikaajalisi majanduskavasid ning teadlaste nõuandeid. ja ma tahaksin ühe asja väga selgelt välja öelda. Need probleemid, äh, mis valitsevad meie kalandussektoris, saavadki ainult sel moel lahendatud, aga me räägime siin praegu ka äh, Äh, konkreetsest olukorrast, äh, näiteks äh, mis puudutab Anšoovise majanduskava, me pidime püügi viieks aastaks peatama. see on selge tõend selle kohta, et, et ei saa öelda, et me oleksime teadlaste nõuandeid eiranud. me peame leidma siin lahenduse. niisiis, minu seisukoht on selline, et me töötame selles valdkonnas edasi ja see oleks üks peamine eh, suund meie kalanduspoliitika reformis, et me jälgime ka edaspidi teadlaste nõuandeid ning eh, püüame leida lahenduse ka siis sellistel juhtudel, kui need eh, teaduslikud andmed ei ole väga selged. samuti sooviksin ma öelda, et härra Kravatšeki raport on väga oluline, see puudutas siis tehnilisi meetmeid meet tegemist on meie poliitika jaoks jälle väga olulise raportiga ning ma tahaksin rõhutada, et meil on vaja äh, lestalist äh, poliitikat ning äh, me kavatseme selle poliitikaga välja töötada. siin räägiti palju ka kalavette tagasilaskmisest, ka sellega tuleb tõesti tegeleda, me ei saa lubada, et me kala lihtsalt vette tagasi viskame, samas kui kalad on niivõrd väärtuslikud. me, me ei saa sellist poliitikat lihtsalt enam lubada. võib-olla see oli lahenduseks siis, kui meil oli veel palju kalasid aga nüüd on tekkinud tõelised probleemid, mida ei ole võimalik niimoodi lahendada, me peame leidma sobiva lahenduse ning ma tervitan kõiki neid ettepanekuid, mida on tehtud ja millega nähakse ette hüvitise vastamist, hüvitise maksmist äh, kalameestele. me kindlasti saame leida sobivad lahendused, aga tähtis on oma poliitilises reformis äh, liikuda selle poole, et äh, kalade tagasiviskamist üldse ei esineks. muidugi on vaja läbi mõelda vajalikud tehnilised meetmed, kuid ennekõike on vaja valida sobiv lähenemissuund ning härra president, lõpetuseks ka paar sõna põllumajanduse kohta. me peame vähendama koormust äh, põllumajandussektorile ja vesiviljelusele üldiselt ma nõustun äh, kõikide raportööride, kõikide kõnelejatega ja omalt poolt võin öelda seda, et me püüame seda koormust ka vähendada oma ÜPP reformi käigus ja kordan üle, et äh, me veelgi tõhustame teadusuuringuid kalavarude ja kalaliikide alal, sest äh, meil on äh, vesiviljelusel, vesiviljeluse alal vaja leida sobivaid alternatiive, suur aitäh teile, härra president! suur aitäh ka teile, lugupeetud proua volinik, nüüd saavad sõna kõik raportöörid lõppsõnaks ja kõigepealt proua Bilbao en primer lugar comisaria kõigepealt proua volinik oleks mulle meeldinud kui te oleks mulle öelnud kas te tõesti kavatsete nõukogu soove järgida mul on muidugi hea meel et te tunnistate probleemide olemasolu aga kui ma räägin nõukogu soovidest siis see puudutab Lissaboni volitusi me nõuame vaid, et meile vastataks. ja ma tahaksin teada, kas te soovite nõukogule järele anda? me töötame juba kaks aastat komisjoni teadusinstituudi, instituudiga koos, et leida normaalne lahendus. me peame mõtlema sellest, et terve sektor ootab selle teadustöö tulemusi. me peame arvestama sellega, et kalurid püüavad päev päeva järel välja lubatud kvoodi, mistõttu ma tahaksin komisjonile selgelt öelda, et me ei saa läheneda asjale nii, et me laseme kvoodi lõpuni ära püüda, et kalavaru on ammendatud ja me ei tea, mis saab edasi eh, tervest sektorist. ma leian, et tegutseda tuleks läbipaistvalt. ja me peame tegutsema nii, et me suudaksime vastu võtta asjaomase plaani eh, selleks, et mitte tagatubades tehtud otsuste asemele astuks teaduslikult põhjendatud otsus. me ei tohi jätkata aastakümneid kestnud arusaamatut tegevust, mis pole läbipaistev teadu-, töökoostöö Teadusinstituudiga näitas meile, et ära saab teha palju enamat, kui seni on tehtud ja ma eeldan, et te proua volinik, annate teinekord täpsemaid vastuseid. suur aitäh, kolleeg Käleger, palun! suur tänu volinikule ja kolleegidele nende sõnavõtu eest ja ka variraporteeridele. president palub Kaleverili lähemale mikrofonile ma tahan tänada voliniku ja kolleege sõnavõtust, varureporteere ja kalanduskomisjoni sekretärid ja ka minu fraktsiooni poliitikanõustajad ja minu isiklikku nõustajat, ma saan aru, et tehnilisel tasandil äh, on räägitud sellest, äh, kas nõukogu peaks, äh, nõukogu pädevuse peal peaks olema ka äh, kalavarude haldamine ja ma usun, et kalandusministrid arutavad seda küsimust ja ma loodan, et ähm, tavamõistus jääb peale. ma viitan voliniku raskustele selle pluss-miinus viis tuhat tonni. ma ütlesin, härra volinik, et see on pragmaatiline lahendus, me oleme selle teemaga üle aasta juba tegelenud ja loodame edasi liikuda ja ma loodan, et see saab olema pragmaatiline selleks, et raskustest üle saada. ma tahan sotsiaaldemokraatidel vastata, et puudub igasugune äh, segadus ja äh, arvestades muudatusettepanekuid, ma siiski soovitan neid toetada äh,. vastuseks Rahvapartei e-, ettepanekule ütleksin, et nad peaksid mõtlema selle teema peale. ma olen hoolikalt arvestanud nende muresid ja nende muudatusettepanekuid number seitse, mis käsitleb Biskaia lahte äh, ja äh, valikulist püüki. kõik need, kes toetavad seda, ei tohi unustada, et parlamendis on olnud väga palju raporteid ja kui te praegu toetate valeraporteid, siis äh, tähendab seda, et tulevikus järjekindluse huvides peate te toetama ka teisi äh, ebamõistlikke raporteid. minu arust on vale, see ei ole minu isiklik arvamus, vaid teaduslikult jagada äh, Äh, need küsimused eraldi. ja kui me räägime mitmeaastatest kavadest, siis need on elulise tähtsusega selleks, et kalandussektor suudaks ette planeerida ja loodetavasti homme ja peale tavamõistus ja me võtame vastu raporti, mida me suudame ka kaitsta. tänan, härra Gallagher. järgmisena äh, härra Grobartšek. suur aitäh tahaksin tänada kõiki variraportööre, eeskätt Ulrike Koobust, härra Kuuni ja proua Herreirat. kõigi nende soojade sõnade eest, mida nad ütlesid minu raporti kohta. ma loodan, et käesolev raport aitab ellu viia juba vastu võetud otsuseid. ja et me suudame eh, tegutseda kalapol-, kalanduspoliitikas regionaalsetest vajadustest lähtudes. tänan. ja lõpetuseks saab sõna härra Ferreira, meie neljas raportöör. lugupeetud president, suur aitäh teile ma tahaksin omalt poolt tänada kõiki neid kolleege, kes on sõna võtnud ja minu raportit kommenteerinud. ma tahaksin oma teist kõne aega kasutada väga lühidalt selleks, et rääkida mitmeaastasest tegevuskavast ning nendest muudatusettepanekutest, mida on esitanud kuue NGL, N äh,, härra Kalangeri raporti kohta. meie usume, et selles raportis ei selgitata piisavalt erinike, erinevate laevastike omadusi, ma arvan, et neid laevastikke tuleb paremini defineerida ning tuleb paremini arvestada ka seda, kus asuvad kalavarud ning vastav maks tuleb sisse viia just nimelt nende kalavarude põhjal, sellepärast et rannikulähedane väikelaev sõ-, erineb olulisel määral suurest tööstuslikust alusest nii et äh, kui kala püütakse ainult kohaliku elanikkonna tarbeks, siis ei saa seda vaadelda samamoodi kui suurt tööstuslikku püüki, sest äh, tööstusliku püügi eesmärgiks on alati saagi töötlemine. ja alles seejärel seda äh, müüakse ja tarvitatakse. ning raportöörile, härra Gallagherile esitati ka mitmeid vastavaid küsimusi ja ma nõustun temaga, kui ta väidab, et äh, kalavarusid tuleb äh, vaadelda just äh, vastavalt kalavarude asukohale, sest näiteks rannikuvetes saabki toimuda ainult väikse, väikesemahuline püük, kuid tööstuspüük, püüki teostatakse teistes suuremates ähm, piirkondades seetõttu tuleb kalavarudele ja kalavarude kaitsele ning püügi maksustamisele läheneda loogiliselt meil on vaja ratsionaalset äh, püügikaitsemehhanismi, me peame arvestama erinevate keskkonnaalaste ja bioloogiliste faktoritega, kuid, kuid kindlasti ka sotsiaalmajandusliku mõjuga. ei ole võimalik öelda, et äh, kalapüük on kalapüük, need asjad on täiesti erinevad. aitäh, sellega on ühisarutelu lõppenud ja me hääletame homme hommikul kell üksteist kolmkümmend. nüüd aga läheme me järgmise ühisaruteluni